Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Lugupeetud kolleegid, saame nüüd äh, alustada. Lähme kohe hääletuste juurde, aga enne veel kodukorraline küsimus. Härra Ahmad Basil soovis sõna. Palun, härra Basil, teil on sõna. Kolleegid, palun, võtke natuke vaiksemaks, et me kuuleksime härra Basili. Mikro. Mikro. Four, three, two.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 It's a, it's a, honorable chair. lugupeetud juhataja. Sky News näitas eile väga äh, selgelt kogu maailmale, milline on olnud rohingjade kannatus. ma nägin seda oma silmaga, kui külastasin selle genotsiidi läbi elanuid Bangladeshis. Myanmaris sünnivad äh, lapsed rannal ja need, kellel veab, äh, need äh, pannakse paatidele Bangladeshi suunas, ülejäänud jäetakse lihtsalt surema. Briti peaminister on vandunud, et ähm, teeb midagi Rohingja rahva hävitamise vastu. mina palun presidendi äh, luba erakorraliseks aruteluks, et arutada rohingjate olukorda vastavalt ähm, ähm, punkti sada viis, kodukorra punkti sada viiskümmend kolm lõikele kolm, sest et ÜRO resolutsiooni kohaselt ähm,, mis puudutab Bangladeshi, Myanmari ja Ühendkuningriiki, peaks nüüd Euroopa Liit kutsuma kokku valitsusvahelise konverentsi, et äh, lõpetada see genotsiid meie koda peaks siin olema teerajajaks, aitäh! Κύριε Μπασίρ, άκουσα με προσοχή την πρότασή σας και τους λόγους. Kuulasin hoolikalt teie ettepanekuid ja selle põhjendusi ning annan Euroopa Parlamendi presidendile selle ettepaneku edasi. nüüd läheme hääletamise juurde Vioti raport globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise taotluse kohta. alustame nimelise hääletusega. hääletus on alanud.